hääletus on nüüd lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime, kolmsada seitsekümmend üheksa. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, kolmsada kaheksakümmend üks. hääletus on nüüd lõppenud kolmsada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, kolmsada kaheksakümmend kolm. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist A poolt ei, kuusteist A langeb ära, ütleb esimees. Äh, nelisada seitseteist, teine pool, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda. me kontrollime nelisaja neljakümmend üheksat, hääletus on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud. nelisada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. me peaksime ka seda kontrollima nelisada viiskümmend. rahvaparteist üks hääletajal liiga palju. hästi, nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend viis poolt, vastu. kontrollime seda nelisada viiskümmend viis on muudatusettepanek, mida me kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend neli poolt, vastu. kontrollime seda. nelisada viiskümmend neli, nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud nelisada viiskümmend üks kuni nelisada viiskümmend kolm, kolm muudatust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada viiskümmend seitse poolt, vastu, kontrollime. hääletus on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud vist, aga kontrollime. nelisada kuuskümmend neli. nüüd on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kaheksa poolt, vastu me peame kontrollima nelisada viiskümmend kaheksa hääletus on nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud nelisada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend kaks poolt, vastu, kontrollime seda, nelisada kuuskümmend kaks hääletus on nüüd lõppenud. nelisada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks, nelisada kuuskümmend hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. tulemus ei ole selge, kontrollime nelisada kuuskümmend kuus. ja siis palun hääletage. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt. eelmine oli, lükati tagasi, nelisada seitsekümmend kaheksa lükati selgelt tagati, tagasi, aga kui tahate, võime kontrollida. see lükati tagasi, niisiis, kompromiss üheksateist nüüd kuidas ilma alkoholita tulemust määrata, küsib esimees. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükka, nelisada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, viissada, kes on poolt, vastu, kontrollime Teil on õigus, kontrollida tuleb. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. viissada üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud. kontrollime. kompromiss kakskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viissada kaks poolt me hääletame seda äh, koos viiesaja kolme, viiesaja nelja ja viiesaja viiega, niisiis neli muudatusettepanekut koos. kes on poolt? vastu? kompromiss kakskümmend kaheksa lükati tagasi. ja kui kompromiss lükatakse tagasi, siis tuleb kahjuks tund aega kauem hääletada. niisiis, neli muudatusettepanekut koos. kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada kakskümmend, muudatus viissada kakskümmend poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viissada kakskümmend üks poolt, vastu. kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, viissada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. viissada kolmkümmend. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, viissada kolmkümmend kuus teine osapoolt, vastu. see on tagasi lükatud. viissada kolmkümmend seitse poolt, vabandust, äh, viissada nelikümmend üks poolt, vastu. tulemus ei ole selge, viissada nelikümmend üks, kontrollime hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada nelikümmend neli teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada viiskümmend seitse, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükata. viissada viiskümmend seitse, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ku-, äh, viissada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 viissada kaheksakümmend üheksa. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime seda. kakskümmend kolm. hääletus on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatav. kompromiss B, kes on poolt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 kuuskümmend kaheksa võeti vastu, ütleb esimees, seega kuuskümmend üheksat ei pea hääletama. kompromiss G, see on siis äh, kuuekümne kaheksast, äh, läheme nüüd kompromiss G juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis ja kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime kahte muudatust. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm muudatusettepanekut kahest neljani, nii, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd eh, sada üheksa teine osa oli see, jah, muudatus üks nüüd järgmisena poolt. me hääletame praegu muudatust üks, ütleb esimees, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 aitäh kõigile, kogu raport on vastu võetud, õnnitlused meie raportöörile. ei olnud väga kerge seda teha, me hääletasime terve tunni, peaaegu tunni. ja ma kujutan ette, kui palju aega kulus kõigi nende kompromissmuudatusettepanekute ettevalmistamiseks, sada tundi ilmselt. niisiis aitäh kõigile, aitäh variraportööridele, ka neile niisiis suur aitäh kõigile, kes tegid tööd selleks, et kompromissmuudatusettepanekuid välja töötada. ja nüüd läheme järgmise väga olulise teema juurde, see on härra Tamburano raport, energiamärgistus uh,. And repealing directive from the 2000 tegemist on siis kahe tuhande kümnenda aasta direktiivi ülevaatamisega kompromiss üks poolt. Let us start. Let us start then. alustagem. kaks kompromissettepanekut, üks ja R4A üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis origin-, lisa üks kompromissettepanekule üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lisa kaks koos kahe muudatusettepanekuga, kolmsada neliteist ja kolmsada kuuskümmend viis. lisa kaks, kes poolt, vastu, kontrollime, väga tähtis. Uh, two amendments, addition two. kaks muudatusettepanekut pluss lisa kaks. Rejected So we go to, we go to next page. Ta tagasi lükatud. kolm, üks, seitse, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks, kes poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud kuusteist ENVI komisjonilt, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lisa üks kompromissettepanekule kolm A, kes poolt, vastu, kontrollime lisa üks kompromissettepanekule kolm A. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm B, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek Rahvaparteilt. küsin, kas te olete tuttavad selle suulise muudatusettepanekuga, kas keegi võiks seda korrata? ja siis küsin, kas keegi on sellele vastu. okei okay,, no objections. keegi ei ole vastu. härra Turmes, seekord meie oleme vastu, ütleb härra Turmes aga meil on nelja liiget vaja. no hästi, meid ongi siin rohkemgi. no oral amendments. siis suulist muudatusettepanekut ei tule. lisa üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lisa kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lisa kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek neli kompromissettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neli, viis, kaks, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, nelisada viiskümmend kaks. nelisada viiskümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime jällegi four, six, five. nelisada kuuskümmend viis hääletus on lõppenud. Rejected once again. tagasi lükatud, kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lisa üks kompromissettepanekule kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lisa kaks, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada üheksakümmend viis, lisa kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lisa üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd mitu-mitu lehekülge edasi, kompromissettepanek kaheksa. leheküljel viiskümmend kuus. mida ma peaks kontrollima, küsib esimees. lisa üks. kontrollime lisa ühte kompromissettepanekule kaheksa ja täiesti põhjendatud nõudmine. kompromissettepanek seitse ikkagi, sest järgmine on alles kaheksa seitse, kontrollime. lisa üks kompromissettepanekule seitse. kallid sõbrad. teeme aeglaselt, jah. lehekülg nelikümmend kaks. Addition to compromise seven moment, moment, moment. üks hetk, üks hetk, üks hetk. me hääletasime enne kompromissettepanekut kaheksa lisa ühte kompromissettepanekule seitse, leheküljel nelikümmend kaks. ja ma saan nüüd aru, et te tahate seda kontrollida. leheküljel nelikümmend kaks. no, no, no, no, Please Please, Patricia. ja palun, palun, Patricia. okei, addition to com-. lisa kompromissettepanekule seitse, lisa üks kompromissettepanekule seitse, leidke see nüüd palun enda paberitest. lisa üks kompromissettepanekule seitse jah, meil on erinevad lehekülgede numbrid, selgus siin praegu lisa üks kompromissettepanekule seitse, lisa üks. avan hääletuse. kas kõik said aru? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa, kes poolt? vastu kontrollime. I close the vote. hääletus on lõppenud. Accepted. vastu võetud. Now we go to. We go addition one. Yeah. nüüd lisa üks, lisa üks kompromissettepanekule kaheksa. kes poolt? vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd läheme lisa kahe juurde. lisa kaks. lisa kaks kompromissettepanekule kaheksa. lisa kaks kompromissettepanekule kaheksa. Need on erinevatel lehekülgedel meil siin jah, kes poolt, vastu. kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud. lisa kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Sik-, kuus, viis, viis, kes poolt, kuussada viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. kuus, üks, viis, kontrollime hääletus on lõppenud. kuussada üheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. kuussada üheksa, kuussada üheksa kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromissettepanek üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. lisa üks kompromissettepanekule üheksa, kes poolt? vastu. kontrollime. Is addition one? lisa üks kompromissettepanekule üheksa. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. lisa kaks kompromissettepanekule üheksa poolt vastu, erapooletu, kontrollime ka seda. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, lisa kolm, kompromissettepanekule üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lisa neli kompromissettepanekule üheksa, kes poolt, vastu. kah tagasi lükatud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. sada kakskümmend kaheksa tagasi lükatud napilt, aga ikkagi. kompromissettepanek üksteist, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kuussada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kuussada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletu. kontrollime. kuussada kolmkümmend üks, kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek kaksteist, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kuussada kolmkümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada ja kolmsada viiskümmend kaheksa üheskoos, kes poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. sada ja kolmsada viiskümmend kaheksa koos. sada ja kolmsada viiskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuussada kolmkümmend kaheksa, teine osa, kes poolt, vastu arvatavasti tagasi lükatud. jah, tagasi lükatud. kuussada kolmkümmend kaheksa, teine osa. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuussada kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuussada nelikümmend kuus, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kuussada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lisa viis B, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. lisa viis B hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viissada seitseteist, lisa kuus. viissada seitseteist, lisa kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek viisteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek lisade kohta õnneks, kes poolt, vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksa, kes poolt, vastu, erapooltu kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuussada kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek R üks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kaks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R neli, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R5, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R7, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R8, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R9 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R10 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lisa kompromissettepanekule R kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R üksteist A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kolmteist poolt vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R viisteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R viisteist A poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. lisa, kes poolt, vastu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek R seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm on tagasi võetud. Teile infoks muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. Let us check it. kontrollime. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sul oli õigus, aga me ei teadnud. kakssada kaheksakümmend kuus, kes poolt vastu, erapooletu. kontrollime, kakssada kaheksakümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek R üheksateist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, jällegi vabandan. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek R kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Te näete, näete, et ma siin joon ja te olete kadedad, jah? mõistan teid täitsa. kompromissettepanek R kakskümmend A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek R kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletame raporti üle elektrooniliselt, kõigepealt äh, vastu võetud muudatusettepanekute üle. hääletus on alanud. I close the vote hääletus on lõppenud. aitäh. vastu võetud järgmiseks õigusloomeline resolutsioon ja hääletus selle üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kolm poolthäält null vastu, null erapooletut. nüüd kodukorda puudutav küsimus. Äh, kas ma võin paluda minutilist pausi, enne kui me hakkame hääletama mandaadi üle? ütleb härra Turmes. saate suisa kaks minutit. It will be one voting. üks hääletus on veel. In this file finanzielle Reform.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 viimase hääletamisega. hääletame institutsioonide vahelisteks läbirääkimisteks, kolmepoolseteks läbirääkimisteks ja hääletame elektrooniliselt. avan elektroonilise hääletamise. hääletamine on avatud. palun hääletage rahulikult. nüüd on hääletamine suletud kallid kolleegid, kallid kolleegid, üks hetk, palun. igas ITRE komisjonis on meil kuuskümmend seitsmest häälest vaja viitekümmet protsenti ehk siis kolmkümmend kolm koma pool, kolmkümmend kolm koma viis poolthäält ehk siis kolmkümmend neli poolthäält on meil tarvis sest äh, see otsus peaks olema vastu võetud enamusega ITRE komisjoni poolt. kõik täisliikmed ITRE komisjonis peaksid poolt, äh, ena-, enamus neist peaksid poolt hääletama, see on kodukorra reegel ja seda me kahjuks muuta ei saa. seega see läheb hääletamisele täiskogule, mandaati me ei saa niimoodi anda. me oleme selle ettepaneku vastu võtnud, nagu te teate, õigusloomeline resolutsioon kuuskümmend seitse või kuuskümmend kuus poolthäält, äh, null vastu, null erapooletut, see oli fantastiline tulemus, seega täiskogule läheb see hääletus mitte ei lähe me otse kolmepoolsetele läbirääkimistele ja see on meie lõplik otsus. suur tänu, kallid kolleegid! kaks tuhat seitseteist äh, aasta eelarve volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks. esimene kompromissettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, peame kontrollima seda, kakskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud lõpphääletus elektrooniliselt, palun, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. viiskümmend üks poolt, üheksa vastu, üks erapooletu, suur tänu teile, palju õnne raportöörile It's very, very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 Uh, let us go uh, to circular econ-. jätkame ringmajanduspaketiga, neli päevakorrapunkti. Teil on tähtsad arutlused, palun lõpetaksite ehk need Rahvapartei ja koordinaator härra Kristjanis Karinš, härra Kristjanis Karinš. kui te suudaksite ruumist lahkuda, siis oleks meil äh, hõlpsam tööd teha kogu teie seltskond. Dear friends, advisors from EP. kallid äh, sõbrad, nõuandjad Rahvapartei fraktsioonist, kui te suudaksite ennast nähtamatuks teha, siis olge lahked, palun. okei okay. uh,, colleagues, very important topic väga-väga oluline teema, kallid kolleegid, ringmajanduspakett meil on neli äh, äh, päevakorrapunkti, raportöörid, variraportöörid on igale osale määratud. Mm. vabandame tõlkide eest, võib-olla läheme kümme minutit üle tööaja ja lõpetame kell kaksteist nelikümmend, see on võimalus me püüame küll teha võimalikult kiiresti. soovin teile meelde tuletada, et neli komisjoni ettepanekut on jagatud kolmele raportöörile ja mitmele variraportöörile. osaliselt variraportöörid kattuvad selleks, et variraportöörid saaksid sõna, neid on kakskümmend üks, siis saab iga variraportöör sõna pooleks, pooleteiseks minutiks palun olge selleks kõnepiiranguks valmis, meil on väga palju variraportööre. alustuseks saavad sõna kolm raportööri, härra Federley, asendusliige härra Delitška, härra Federley esitleb kahte dokumenti, mitte ühte, vaid kahte, ja härra Pohe ja Ferreira saavad äh, nende järelsõna, nemad esitlevad kumbki ühte dokumenti. härra Federley saaks sõna seitsmeks-kaheksaks minutiks. Ähm, tema saab sõna rohkem kui meie järgnevad kolleegid, ehk siis seitse-kaheksa minutit. härra Federley, teil on kaks dokumenti ja sõna on teil. püüan teha võimalikult lühidalt. härra Delitška saadab oma tervised ja vabandused, et äh, ta ei suutnud, saanud siia tulla, ta andis mulle küll hiilgavad kõnepunktid, et ma tema eest saaksin kõneleda. alustame sõidukite akudest. kallid kolleegid, esitlen ettepanekut äh, kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, mis käsitleb, äh, direktiivi kohta, mis käsitleb patareisid, akusid ja nii edasi. eesmärk oli koostada dokument, mis suunab valgust kõigile olulistele küsimustele ITRE komisjonis. Teli-, härra Teliška raporti eesmärk oli tuvastada äh, probleemkohad, mida ei kaeta või mit-, mida käsitletakse komisjoni ettepanekus ebapiisavalt, selleks et tagada ühtlus ringmajanduspaketi erinevate osade vahel. oluline on läheneda jäätmepaketile mitmekülgse, mitmest aspektist, ringmajanduspakett on väga oluline ja selle lihtsustamine oleks eksitav. härra Delitška arusaam ringmajanduspaketist on terviklik ja toetab toetab seda, et tulevikus oleks võimalik alust panna uuele, täiesti uuele tööstusele. mõned punktid härra Delitška raportist nüüd. sageli räägime me õigetest äh, motivaatoritest, kuidas ringmajanduspaketi eesmärke täita. Äh, neid me aga komisjoni ettepanekus ei näe, seega härra Teliško otsustas äh, taas sisse tuua nii majanduslikud kui mitmed teised motivaatorid, mida liikmesriigid ja teised osapooled saavad kasutada, et jäätmemajanduse ja ringmajanduse paketi eesmärke saavutada. lisades tuuakse need kõiki kolme direktiivi sisse ning äh, ka teistes jäätmedirektiivides ühtsuse nimel on need sisse toodud. Äh, ringmajandus äh, ja jäätmemajandus liikmesriikides ei ole efektiivne, kui sellele ei läheneta õigesti, seega tuleb luua standardid jaoks, siis VEE e jaoks tuleb luua ühtsed standardid, mida ka järgitakse, meie läheksime komisjoni ettepanekust veel kaugemale, teeme ettepaneku luua standardid, mis on juba mitmes liikmesriigis olemas ja kohustuslikud, äh, soovime, et need oleksid kõikidele VEE e Äh, käitlejatele kohustuslikud, see tagab äh, võrdsed tingimused kõigile osapooltele ja vähendab äh, tervise- ja keskkonnaohte. härra Telitška rõhutab veel ühte punkti, mis läheb direktiivi kohaldamise alast kaugemale, kuid mis sobib kindlasti ringmajandusse. jäätmepakett ei käsitle jäätmete transporti, kui me soovime jäätmeid hoida Euroopa Liidus, on meil vaja kulutõhusamat jäätmekäitlussüsteemi, ilma et me suurendaksime ettevõtete administratiivkoormust. liikmesriikides äh, jäätmekäitluse osakaal suureneb, seega soovitab härra Dediška seda arvesse võtta, kui me vaatame seda paketti läbi. samuti tuleb äh, vaadata üle olemasolevate Ähm, ähm, äh, direktiivide mõjud ja nende liikmesriikides rakendamine. Ähm, mis puudutab äh, tarbijate käitumise muutmist ja töötuse sümbioosi parimate tavade vahetamist liikmesriikide ja ettevõtete vahel, siis ka seda tuleb lähemalt käsitleda, nüüd liiguksin edasi kiiresti äh, jäätmeraporti juurde Äh, niisiis prügilatest üks mitmest äh, ettepanekust, äh, mida käsitleti, käsitleb kommunikatsiooniplatvormi loomist selleks, et parandada kommunikatsiooni, teabevahetust ja parimaid ta-, paremate tavade vahetamist nii liikmesriikide kui erinevate majandussektorite vahel, sealhulgas ka jäätmetöötlus ja finantssektor tuleb luua kommunikatsiooniplatvorm ja see aitaks tõsta teadmist uutest tööstuslahendustest ja pakuks parema ülevaate käitlusmahtudest. samuti aitab see ühendada finantssektorit ja jäätme, jäätmesektorit, mis aitab muudatusi paremini ellu viia. härra Telliska ettepaneku teine punkt on rõhutada komisjoni ettepanekut ning eh, sealjuures eh, inimese kohta aastas eh, prügilasse viidava prügilaed kehtestada see aitab, samuti tuleb käsitleda jäätmete tekkimise vältimise küsimust, see aitab äh, vähendada prügilasse viidavaid jäätmeid, mis puudutab äh, äh, samuti härra Teliška soovitab toetada piiranguid prügilatesse biojäätmete ladustamise kohta ja, ja seda rõhutatakse veel jäätmeraamistikus. härra Telitška on välja toonud mitmeid muid punkte kuid äh, dokumendid on lühidad, arusaadavad ja minu sissejuhatus samuti. härra Tiliška taas kord vabandab selle, selle eest, et ta ei saanud ise täna teie ees olla. Thank you very much, kolleeg, uh, for your presentation of two dossier. aitäh, kolleegid, et te tutvustasite neid kahte teemat ja nüüd läheme härra Pohhe raporti juurde kus räägitakse siis kahe, tuhande kaheksanda aasta jäätmedirektiivi muutmisest. aitäh. Euroopa e, jäätmemajandus ja see, mis puudutab e, jäätmete kasutamist. E, meil on praegu selles valdkonnas suuri probleeme, aga tegemist oleks suure võimalusega majanduse jaoks me räägime e, mittetaastuvatest ressurssidest ning e, meil on vaja uusi suuniseid selles osas, e, mis puudutab nende materjalide kasutamist, sellel oleks positiivne mõju nii inimeste tervisele kui ka ökosüsteemile. kui me toodame kaks koma viis miljonit tonni prügi, Äh, siis äh, minu arvates see tekst, mis meile on esitatud, ei ole probleemi lahendamiseks piisav. meil on olemas Euroopa Parlamendi seisukoht, äh, kus kutsutakse üles ambitsioonikamatele seisukohtadele ning seetõttu olen ka mina oma raportis esitanud ambitsioonikamad eesmärgid. komisjon on välja pakkunud Eh, sellised meetmed, mis ei vasta meie vajadusele jäätmeid vähendada, eh, nii neid jäätmeid, eh, mis siis satuvad prügilatesse, kui ka neid jäätmeid, mida põletatakse. niisiis seda direktiivi tuleb muuta tugevamaks ja ma arvan, et see asi peab olema väga selge ja rohkem harmoniseeritud, iseäranis selles osas, mis puudutab olmejäätmeid ning äh, see kõik peab olema seotud ka teist liigi jäätmete käitlusega ja seetõttu ma pakun ka välja nii tööstusjäätmete kui kaubandusjäätmete definitsioonid. samuti on meil vaja definitsiooni äh, selles osas, mis puudutab toidujäätmeid Äh, sest äh, ka need mõjutavad keskkonda, samuti äh, tarbimist, energiatarbimist põllumajanduses, siis veel nii-öelda see mets, need isetekkelised prügilad. me peaksime mõtlema, kuidas panna tootjad vastutama selle eest, et nad hoolitseksid ka oma jäätmete käitlemise eest. kui Äh, tootjad selles protsessis äh, rohkem osalevad, äh, siis nad on ka rohkem motiveeritud tegelema jäätmekäitluse küsimustega. ma teen ettepaneku tugevdada neid ettepanekuid, mis komisjoni tekstis on, ma teen ettepaneku ka tugevdada neid eesmärke, mis Äh, puudutavad äh, jäätmete taaskasutamist, see peaks kasut-, saavutama kuuskümmend protsenti aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend ja kaheksakümmend protsenti aastast kaks tuhat kolmkümmend. komisjoni ettepanek on selles osas üsna ähmane ja nüüd veel üks küsimus on, mis seotud arvestamismetoodikaga. see metoodika peab olema liikmesriigiti võrreldav ning seetõttu olen ma teinud ettepaneku võtta kasutusele teistsugune arvestamise meetod, mis ei rajane kogu, kogusel, vaid rajaneb tootmisel ühe inimese kohta. ma arvan, et meil ei ole piisavaid analüüse, mis meil võimaldavad äh, teha selleks äh, metoodikaks vajalikke kalk-, kalkulatsioone ja seetõttu peab komisjon läbi viima vajalikud analüüsid. samuti tuleb tugevdada tarbijakaitset, äh, seda praeguses komisjoni ettepanekus ei ole piisavalt tehtud ähm, meil on seda kõike vaja, kui soovime oma eesmärke saavutada, samuti peab vaatama, millised on need meetmed, millega ära hoida jäätmete tekkimist. ning lõpetuseks tahaksin tänada kõiki variraportööre, ma arvan, et järgmisel kohtumisel õnnestub meil kokku panna kompromissid, mis võimaldavad eh, paika panna ambitsioonikad põhimõtted selleks, et hakata pidama läbirääkimisi nõukoguga asi ei ole üksnes jäätmekäitluses, vaid ka selles, Äh, kuidas anda oma panus majanduse arengusse ja Euroopa Liidu konkurentsivõime arengusse. aitäh tähelepanu eest! aitäh! ja nüüd äh, läheme pakendite ja pakendijäätmete juurde ja sõna saab härra Ferreira, kes on meie raportöör. palun! aitäh, äh, president ja aitäh, esimees ja aitäh kõigile ma alustaksin kõigepealt ühest üldisest märkusest, mis puudutab komisjoni ettepanekut. komisjon oma ettepanekus, mis ähm, puudutab siis pakendeid ja pakendijäätmeid, asub seisukohale, et me võiksime teha suuremaid edusamme ressursside tõhusal kasutamisel ning äh, sellest äh, sünniks ka hüved keskkonnale, majandusele ja sotsiaalsfäärile. Äh, jäätmete muutmine ressursiks on äärmiselt oluline, kui me tahame oma ressursse tõhusamalt ära kasutada ning tahame arendada ringmajandust. loomulikult on jäätmete ärakasutamisel äh, väga palju eeliseid. meil on vaja äh, aga Äh, selleks kõigeks äh, rohkem energiat. nii et, et see ei ole midagi, mida äh, saab teha täiesti tasuta. aga sellele vaatamata on see õige lähenemine ja selles suunas tuleb edasi liikuda. kui asja tervikuna vaadata, siis komisjoni ettepanek suurendab meie eesmärke taaskasutuse vallas, eesmärgid, mis seatakse, on üsna ambitsioonikad Äh, taaskäitluse jaoks äh, mainitakse tervet rida materjale, äh, sealhulgas siis ka pakendijäätmeid, pannakse paika reeglid, mille alusel arvestatakse, mil määral eesmärgid on saavutatud, ühtlustatakse reegleid ja need ühtlustatud reeglid muudavad menetluse lihtsamaks ma isiklikult olen selle lähenemisega nõus ma olen nõus nende eesmärgidega, mis on seatud, aga tahaksin juhtida siiski tähelepanu mõningatele asjadele, mis minu arvates on olulised. kõigepealt äh, äh, tuleb tunnistada, et erinevate liikmesriigide lähtepunktid seatud eesmärkide saavutamiseks on erinevad äh, see tähendab, et kõik liikmesriigid peavad tegema erineval määral jõupingutusi, et neid eesmärke saavutada komisjoni ettepanekus tunnistatakse, et ähm, paljud liikmesriigid ähm, ei ole veel teinud vajalikke ähm, investeeringuid infrastruktuuri või ei ole nende investeeringutega veel lõpule jõudnud. ja ma ei taha küsimärgi alla seada neid ambitsioonikaid eesmärke, mis selles ettepanekus on seatud, aga see tähendab, et meil on vaja ajutiselt teatavat paindlikkust nende eesmärkide saavutamisel selles arvamuses, mida mina koostan, ma olen teinud ettepaneku selline paindlikkus sisse viia. olen siia toonud siis ähm, võimaluse äh, loobuda äh, teatud sätete elluviimisest teatud ajaks loomulikult äh, käivad äh, nende ajutiste meetmetega kaasas väga ranged tingimused, mida tuleb täita selleks, et ähm, sellist ajapikendust saada. Äh, selleks ähm, tuleb ähm, paika panna, millised on lähtepunktid, millised on eesmärgid ja järk-järgult tuleb siis paika panna strateegia, kuidas nendele eesmärkidele lähemale jõutakse, tuleb arvestada soovitustega, mis Äh, on kirjas varase hoiatuse raportites, see on komisjoni ettepanekus uus element. Need äh, äh, raportid siis soovitavad liikmesriigidele, milliseid meetmeid kasutusele võtta ning liikmesriigid ähm, peavad neid meetmeid ka järgima selleks, et erandeid saada. ja veel üks meede, mida selles arvamuse eelnõus mainitakse, on seotud siis tootja laiendatud vastutuskavadega Äh, niimoodi äh, tahetakse ära hoida pakendijäätmete kuhjumist, äh, luuakse süsteemid, mis võimaldavad suurema osa siis pakenditest ja pakendijäätmetest, mis tekivad tarbijatel või teistel lõppkasutajatel siis ära kasutada. niisiis, selles ettepanekus on terve rida viiteid sellele laiendatud tootja vastutuse kavale näiteks äh, see, millised on pakendid, ei sõltu ju lõppkokkuvõttes lõpptarbijast, nii et, et et äh, selle probleemi lahendamiseks tuleks just nimelt tootjate vastutus laiendada. ja lõpetuseks, äh, uued ja ambitsioonikamad eesmärgid nõuavad ka uusi vahendeid Äh, sest ainult äh, niimoodi, äh, ainult siis, kui liikmesriigid saavad Euroopa Liidult rohkem raha, siis suudavad nad teha vajalikud investeeringud. me peame loodma sellised tingimused, et tootjad näevad, et pakendiprobleemiga tegelemine on kasulik, see vähendab toorainete kasutamist Äh, kogu see ettevõtmine peab olema majanduslikus mõttes elujõuline. Äh, äh, kõikidele nendele asjadele peavad olema majanduslikud ja kesk-, tehnilised keskkonnalaadi põhjendused, aitäh! ja nüüd saavad sõna variraportöörid, aga enne tervitaksin ITRE komisjoni pearaportööri ja ta on ka meie komisjoni asendusliige, annan talle sõna pärast variraportööre, sest et proua Bonaf vastutab kõigi nende nelja teema eest, tema on pearaportöör ENVI komisjonis ning meie komisjonis olete te asendusliige, nii et, et meil oleks väga oluline kuulda ära teie arvamus pärast kõikide variraportööride sõnavõtte, nii et suur aitäh, te siia tulite. aga nüüd saab sõna härra Roil, Rahvapartei nimel zu welchem soll ich reden, also zu meinem? millest ma peaks rääkima, enda omast siis või? siis pakendite ja pakendijäätmete raporti kohta mõned märkused, arvestades seda, kaugele me oleme nõupidamistes jõudnud. ma leian, et see laiendatud tootja vastutuse põhimõte on hea ja toimib päris hästi, aga on siiski teatud punkte, mistõttu peaks sellega uuesti tegelema. esiteks jäätme raamdirektiivis on see sisse kirjutatud, peale selle on meil toimivad süsteemid juba olemas ja ma arvan, et seda kõike ei ole siin vaja uuesti korrata. paindlikkus liikmesriikide jaoks. jah, põhimõtteliselt võib selle kohta öelda, et tegemist on mõistliku lähenemisega, aga ka siin peaks olema ettevaatlik, et liiga kaugele ei mindaks, sest siin peab mingi võrreldavus siiski säilima. paindlikkus on tagatud juba ka komisjoni välja pakutud eelhoiatussüsteemi raportitega, kolmeaastaste tähtaegadega saab siin komisjon soovitusi anda ja me ei tohiks siin liiga paindlikuks muutuda selleks, et igasugune motivatsioon ära kaob nüüd siis äh, taaskasutuse eesmärkide ülevaatamine aasta pärast. jah, eesmärk iseenesest on hea, aga me praegusel hetkel ei saa ju öelda, kas need eesmärgid on õigesti paika pandud, seda on võimalik hinnata alles pärast seda, kui me oleme praktilises elus siis näinud, kuidas need riiklikud taaskasutuskoodid vastavalt uutele arvestusmeetmetele on muutunud. siin võiks teha ettepaneku, et aasta pärast äh, ülevaatamist hakatakse seda ka sellega ka tegelema. siis on mul probleeme siin tootete mõistega, ma ei saa üldse aru, miks see on siia sisse kirjutatud, sest toode ei ole mitte midagi sellist, mida visatakse minema ja mida omanikul enam vaja pole. toode ei ole jäätme, toodet ei saa jäätmeteks pidada ja sellepärast me peaksime mõtlema, kas siin on mingi muu võimalus. mis puudutab uusi arvestamismeetodeid, siis kas see toimib või mitte ja kas see on mõistlik või mitte, see sõltub sellest, kuidas äh, pannakse see lõplik äh, taaskasutusmenetlus ja taaskasutamine paika pannakse. kui latt pannakse nii madalale nagu komisjoni ettepanekus, siis kõik jäätmemajandusettevõtted äh, peavad endale tegelikult uued äh, mõõtemeetodid paika panema. ma ei ole kindel, et see on mõistlik lähenemine. siis on veel mul küsimus informatsioonisüsteemi ja info andmise kohta, kas see ei ole ka liiga üksikasjalik? jällegi, meil on vaja siin andmeid võrrelda Äh, seda peab tegema ka komisjon, aga ma arvan, et äh, äkki me ei peaks siin liiga palju üksikasjadesse äh, laskuma. nii palju nüüd selle direktiivi kohta. nüüd kolleeg Zaborska palus, et ma räägiksin ka tema mõtetest pakendite raamdirektiivi kohta. kas saan seda teha kohe või annate mulle hiljem uuesti sõna? hiljem uuesti, olgu hästi, ütleb härra Roil. härra esimees räägib mikrofonita. We... nüüd äh, tahaksime keskenduda just nimelt äh, esimesele ja teisele raportile ja härra Kirek sotsiaaldemokraatide nimel saab järgmisena sõna. aitäh! see teema, millest äh, mina pidin kõnelema, on jäätmete liigid Äh, patareid, akud, äh, kasutatud äh, elektroonikaseadmed, kodumasinad, siis tahaksin öelda, et nende te, kõigide jäätmeliikide puhul on vaja erinevat lähenemist ning neid, nende lõppkasutus, nende kasut-, elusükli lõpus on ka erinev ja ma mõtlesin selle probleemi üle pikka aega, meil on juba olemas direktiivid ja mõtlesin eh, siis sellele, et kus on nende direktiivide kitsaskohad, kus oleks võimalik midagi parandada. Eh, nüüd, kui me räägime siis ehm, autotööstuse jäätmetest, siis Äh, on olemas sellised seaduslikud äh, lammutuskohad ja siis on olemas ka veel äh, nõndanimetatud mitteametlik turg. see mitteametlik turg moodustab umbes viiskümmend protsenti, viiskümmend protsenti on sellised mitteametlikud lammutuskojad ning tuleb öelda, et neid kasutatud osasid saab siis müüa ja need võivad liiklust ohustada. nii et, et minu arvates on see üks esimene probleem, mis tuleb lahendada me peaksime registreerima kõik sõidukid, et me teame, kui palju autosid turule jõuab ja see eh, peab olema siis eh, kooskõlas selle arvuga, mis eh, liikluses osaleb ning peab olema ka selge, kui paljud sõidukid kui paljude sõidukite kasutamine lõpetatakse, aga praegu meil on siin must turg ja seetõttu need arvud kokku ei klapi me siis, me peame äh, nägema, mis hetkest siis ühest sõidukist äh, saavad jäätmed. Äh, nii et, et võib-olla kindlustusfirmadega peaksime paremini koostööd tegema, siin on üks kitsaskoht. nüüd, mis puudutab akusid ja patareisid, siis meil on põhised patareid üheksakümmend üks protsenti mina äh, siin ei näe probleeme tehnoloogilise külje pealt, sellepärast et meil on olemas tehnoloogilised vahendid nende töötlemiseks probleem on aga selles, et, et see ei ole majanduslikult kasulik. Äh, Hiinast äh, tulev plii on tänapäeval niivõrd odav, et ei ole äh, mõtet uuesti neid kasutatud patareisid, akusid ümber töötada selleks ei ole majanduslikke stiimuleid ja seetõttu ongi neid ära visatud äh, akusid patareisid igal pool. nüüd kodumasinad tuleb öelda, et äh, see on üks äh, kõige keerulisem valdkond, sest äh, need seadmed on väga mitmekesised ja just siin tuleb asjale läheneda erinevalt. kõigepealt, kuidas neid jäätmeid kogutakse ja hoitakse tuleb paika panna õiguslikud tingimused ja valmistada ette ka paremad majanduslikud stiimulid selleks, et neid seadmeid kuskil äh, ladustatakse ja et pärast neid siis ka ümber töödel-, töödeldakse. Äh, kõige suuremaks probleemiks selle ümbertöötlemisega äh, on seotud just elektrooniliste jäätmetega, elektroonikaseadmete jäätmetega, tavaliselt saadetakse need Kaug-Itta, kus energia on odav ja kus inimesed eriti keskkonnakaitsest ei hooli ning eh, peamine probleem on eh, see, et kuidas teha niimoodi, et eh, need jäätmed siis Euroopast kaugita saadetakse, milliseid kanaleid pidi ning kõigepealt peame pöörama tähelepanu just töötlemiseks, elektroonikaseadmete jäätmete töötlemiseks kasutatud protsessidega. aitäh! aitäh! jääme endiselt esimese teise raporti juurde, mille raportööriks on härra Telitška ja härra Fox esitab, esindab siis ECR fraktsiooni variraportööri aitäh, president, esimees, minu fraktsioon toetab seda, et ressursse tuleb majanduslikult kasutada, sealhulgas ka saadikute aega tuleb mõistlikult kasutada. ja seega võtan sõna kõigi nelja raporti küsimuses oma fraktsiooni nimel. tahaksin tänada raportööre tehtud töö eest. mis see nüüd oli? Äh, minu äh, fraktsioonil on mitmeid reservatsioone komisjoni ettepanekus võetud lähenemise üle, samuti raporti eelnõudes võetud lähenemiste üle. meie soovime proportsionaalset lähenemist, mis keskendub suurtele küsimustele. minu fraktsioon toetab seda, et jäätmekäitlus tuleb parandada, tuleb suurendada energiatõhusust ja sellisel moel vähendada meie sõltuvust sissetoodavatest energiaallikatest me näeme seda kui kasutamata majanduslikku ja keskkonnaalast potentsiaali, millest kõik liikmesriigid peaksid olema teadlikud ja seetõttu me toetame realistlike eesmärkide seadmist aga me ei mõista seda mõttekäiku, mis viib liiga ambitsioonikate eesmärkide seadmiseni ühelt poolt ja siis erandite tegemisele teistele, teatud liikmesriikidele teiselt poolt. meie arvates neid ettepanekuid ei võeta tõsiselt, kui me ütleme, et seame eesmärgid nii kõrgele, et neid ei saagi täita ja ärge muretsege, kui te ei suuda neid täita, siis anname teile erandi. meie tahame, et komisjon selgitaks, miks selline lähenemine on valitud. kas ei oleks mõistlikum seada realistlikud eesmärgid ja hoolitseda hoolitseda selle eest, et need täidetakse enne, kui uusi eesmärke seame kuidas komisjon paneb paika need liikmesriigid, kellele erandeid antakse, nendest räägitakse lõikes üksteist, punktis üksteist lõige viis jäätmete direktiivis. paljud täiendavad meetmed, mis raportöörid välja on pakkunud, ei tee väga selgeks, kuidas on arvestatud siin mõjuga ja kas selliseid meetmeid üleüldse on vajalik, vaja. näiteks see, mis puudutab jäätmeõli, näiteks arvestades parema õigusloome tegevuskavaga, oleks meil vaja põhjalikult hinnata, milline on see mõju tööstusele, tarbijatele ja kohalikele omavalitsustele, enne kui me sellist ettepanekut üleüldse kaalume. me peame hoolitsema selle eest, et nende ette, nendest ettepanekutest tulenevad hüved tasakaalustavad need kulud, mis tekivad tööstusele ja VKE-dele samasugust muret valmistavad meile ka need täiendavad eesmärgid, eesmärgide muutmine, äh, kohustuslikult laiendatav tarbi-, tootjate vastutus ja paljud teised täiendavad meetmed, mida raportites mainitakse. tahaksin raportööridelt äh, küsida, kui palju erinevaid eesmärke nad üleüldse tahavad seada. Neid on niivõrd palju, et kõik väljaspool Euroopa Liidu institutsioone ei suuda need lihtsalt enam hallata ja just nimelt selline keerukus vähendabki eeskirjade täitmist. Euroopa tootjad on juba pikka aega palunud ühte asja. Nad on palunud arusaadavaid eesmärke, mida iga paari aasta tagant ei muudeta, kui komisjon jälle uue ettepanekuga lagedale tuleb ja selles mõttes ähm, valmistab minu fraktsioonile muret ka komisjoni ettepanek delegeeritud ja rakendusaktide osas, sest need tekitavad tootjate jaoks väga suurt õiguslikku ebakindlust ja nagu me oleme näinud teistes valdkondades, näiteks REACH-i puhul, siis ähm, need sätted on tõesti tekitanud äh, väga palju probleeme varasemal ajal äh, ei ole lubatav, et komisjon regulaarselt vaatab läbi näiteks oluliste toorainete äh, Äh, nimekirja ilma korraliku äh, õigusloomealase protsessita ja samuti on meil küsimusi selle osas, et kas laiendada seda tööstus- ja äh, kaubandusjäätmetele on ikka vajalik. me juba taaskasutame väga paljusid materjale, sest majanduslikud siimanid selleks on olemas. kui me rakendusala laiendame, siis jääb tähele, jäävad tähelepanuta olmejäätmed, mis on just nimelt probleemne valdkond ja me tahaksime näha ka selle läbivaatamise praktilise mõju kohta rohkem infot. Äh, see õigusakt mõjutab oluliselt väga paljusid äh, tööstusharusid, samuti kohalikke omavalitsusi, samuti tarbijate igapäevast elu ning me leiame, et tasakaal ambitsioonide ja tegelikkuse vahel on midagi, mida on vaja, aitäh. Äh, kolleeg Got... aitäh, kolleeg ja nüüd saab sõna härra Javor ja kui te, ja teie olete samuti äh, kõigi nelja teema variraportöör. Äh, võib-olla te, võib-olla esialgu räägiksite esimesest, teisest äh, raportist, härra Telitška raportitest ja siis saaksite uuesti sõna ja räägiksite järgmisest kahest raportist. aitäh! aitäh, esimees, ütleb härra Javor, ma üritan järgida teie juhtnööre ja keskendun kahele Telitška raportile, mis puudutab prügilaid ja eh, elektroonilisi jäätmeid. nüüd, mis puudutab siis eh, prügilaid, siis kõigepealt ma pean ütlema, et eh, koos raportööri ja variraportööridega Äh, on meil, meil on väga palju ühiseid seisukohti komisjoni ettepaneku osas. ning ma toetan väga paljuski raportööri ettepanekuid. kõigepealt äh, tahaksin rääkida biojäätmete eraldi kogumisest, mis peaks olema kohustuslik ja seda mainis ka härra Federli, kes härra Telitškat esindab Äh, minu arvates on äh, väga oluline siia sisse panna biojäätmete jaoks kohustuslik eraldi kogumissüsteem ja samuti äh, tervitan seda, et tahetakse parandada rohkem infovahetust ja infovahetust ka parimate kogemuste kohta. prügilate vallas on väga palju olulisi algatusi erinevates liikmesriikides ning oleks väga tore, kui liikmesriigid oma teadmisi ja kogemusi selles vallas vahetaksid ja ma tean, et asi ei puuduta ainult prügilaid, vaid ka teisi jäätmetega seonduvaid raporteid, et äh, jäätmete kvaliteet ja konsistent on äärmiselt oluline ja seda, seetõttu on meil vajalik ühtlustada definitsioone ja metoodikat samuti on väga oluline, äh, äh, et me nendes erinevates teemades käituksime sisu, sidusalt. praegu me oleme neid teemasid eraldi arutanud, aga me ei saa lubada seda, et erinevad äh, reeglid hakkavad üksteisele vastu töötama. meil on vaja sellist sidusat ja järjepidevat süsteemi nüüd jäätmete transpordi teemat juba mainiti ja samuti äh, mainiti siin prügilate määrust, aga tulen selle teema juurde tagasi, samuti mainiti elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid. Äh, jäätmete transport on oluline mitte üksnes äh, võidelda ebaseaduslike jäätmete transpordiga, vaid see on ka valdkond, kus pannakse toime maksupettusi ning see võib Äh, kaasa tuua ka selle, et keskkonda kahjustavad tegevused lähevad uutesse liikmesriikidesse. Äh, näiteks saadetakse jäätmeid sinna põletamiseks. äärmiselt oluline on selles kontekstis mainida ka seda, et prügilate puhul ei piisa äh, lihtsalt prügistamise vastasest võitlusest, sest see võitlus üksinda võib-olla ei too kaasa mitte jäätmete vähendamist, Äh, vaid äh, lihtsalt selle, et jäätmed äh, lähevad põletusahjudesse ja see kindlasti ei ole ringmajanduspaketi eesmärk. nii et, et kui me võitleme prügilate vastu ja paneme siin paika sihtmärgid, siis me ei tohiks Äh, sellega viia äh, selleni, et jäätmed lihtsalt ära põletatakse. kõneldes nüüd aga elektriseadmete, elektroonikaseadmete jäätmetest, patareidest ja akudest, siis äh, tahaksin jällegi rõhutada seda, et meil on vaja usaldusväärseid statistilisi andmeid ja harmoniseeritud metoodikat ja samuti definitsioone selle kohta, mis on täpselt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete, akud ja patareid Äh, jäätmete transporti siin juba mainiti, äh, äh, jäätmete saatmist väljapoole Euroopa Liitu, aga ka nende saatmist Euroopa Liidu siseselt, nii et, et selle teemaga tuleb väga rangelt tegeleda, hoidmaks ära sellist kontrollimatut jäätmete saatmist ning lõpetuseks tahaksin mainida, et lisad, kus Äh, mainitakse äh, võimalikke instrumente ringmajanduse jaoks, äh, seal tuleks asjad välja tuua kõigi selle paketi komponentide jaoks ja mitte ainult elektroonikaseadmete jäätmete jaoks, vaid ka prügilate ja pakendijäätmete jaoks ja ka raamdirektiivi jaoks, aitäh! aitäh, lugupeetud kolleeg! ja nüüd saab sõna härra Silikiotis ja kui teie tahate ka oma äh, sõnavõttu äh, kaheks osaks jagada, et kõigepealt räägite kahest esimesest raportist ja siis saate uuesti sõna ja räägite kolmandast-neljandast raportist, aga kui tahate kõike äh, koos ette kanda, siis see on teil ka võimalik. aitäh! mul tegelikult väga palju aega ei ole nii et äh, räägin siis lihtsalt jäätmekäitlusest äh,. räägin sellest äh, teemast, mille variraportööriks mina olen. kõigepealt äh, tahaksin ma tänada raportööri härra Pohhet. ta on äh, välja pakkunud äh, Äh, teksti, mis on oluliselt parem kui komisjoni tekst. meie fraktsioon leiab, et äh, niimoodi saame anda panuse ressursside mõistlikusse kasutamisse. Äh, selle kõige eesmärk on kaitsta keskkonda ja rahvatervishoidu, parandada inimeste elukvaliteeti ning selles valdkonnas, see valdkond kätkeb endas väga suurt potentsiaali äärmiselt oluline on just pöörata tähelepanu ennetusele, teadvus, teadlikkuse tõstmisele, eh, selleks, et inimesed eh, hakkaksid probleemidega tegelema. samuti eh, tuleb rõhutada roh-, rõhutada rohkem tootja vastutust. meil peavad olema korralikud kontrollisüsteemid, korralik järelevalve me peame silmas pidama äh, ka seda, et äh, sellel ümbertöötlemisel on hind, äh, suuremad elektrikulud ning samuti ei tohi unustada ka seda, mis on seotud pinnase kvaliteediga, eriti nendes piirkondades, kus on prügilad. see kõik on väga oluline, nii et, et me peame tõesti hoolitsema selle eest, et kõik sidusrühmad on kaasatud, see tähendab ka kohalikud ja regionaalsed tegijad see osa, mis käsitleb äh, laiendatud tootja vastutust, on samuti väga oluline, samuti tarbijate teadlikkuse tõstmine. näiteks kas või selles vallas, mis puudutab juurdepääsu taaskasutusele ja ärgem unustagem ka meresaaste teemat mitte kõikidel liikmesriikidel ei ole samasugune potentsiaal ja, ja jäätmekäitluse vallas ja eesmärkide saavutamise vallas ei ole kõik liikmesriigid mitte samas seisus. on selliseid riike, mida on väga rängalt tabanud neoliberaalsed memorandumid ja säästumeetmed. Äh, nendel Äh, riikidel on tõsiseid probleeme, nagu näiteks äh, suurenev vaesus ja me peame hoolitsema, et ühtekuuluvusfondid ja fondi ja suhte, äh, struktuurifondid aitavad nendel riikidel eesmärke saavutada. et nende fondide abil on võimalik luua vajalik inf-, taaskasutuseks vajalik infrastruktuur. sellepärast, et need riigid tõesti vajavad abi ning äärmiselt oluline on, et vahendeid oleks võimalik saada struktuuripoliitika ja eh, muudest rahastamisvahenditest. kohalikud ja regionaalsed omavalitsused vajavad abi näiteks prügilate vallas ja meie fraktsiooni muudatusettepanekud just nimelt selles suunas lähevadki. ja nüüd alustame siis teist vooru variraportööride sõnavõtust. mul on siin neli variraportööri vähemalt, proua Virkunen kõigepealt Rahvapartei nimel. Hanna Virkunen, palun aitäh, lugupeetud esimees. ma tahaksin siis e, kõnelda e, sellest direktiivist, mis puudutab patareisid, akusid, e, samuti elektri, elektroonikaseadmeid komisjon lihtsalt keskendub oma ettepaneku statistilistest andmetest äh, ülevaate andmisele ja see on loomulikult oluline, sellepärast et aruandlus ja usaldusväärsed andmed aitavad seada taaskasutuse ja äh, ümbertöötamise vallas realistlikke eesmärke. me peame teadma, palju seda praegu tehakse, selleks et me tulevikuks saaksime realistlikke eesmärke seada. ja loomulikult on äärmiselt oluline, et kõik liikmesriigid peavad kasutama samu meetodeid ja äh, samu äh, meetmeid, nii et, et äh, on äärmiselt oluline, et me keskenduksime just nimelt sellele valdkonnale ja just selle ettepaneku komisjon ongi teinud. ma arvan, et raportöör Telitška on teinud oma ettepanekutega väga head tööd ja tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest rahvapartei toetab enamikku tema algatustest, nagu raportöör ütles, võrdsete tingimuste tagamine turuosalistele on äärmiselt oluline ka tõhusa jäätmekäitluse seisukohalt, see edendab selliseid lahendusi, mis on säästlikud, keskkonnasõbralikud ja ka turule orienteeritud. raportöör on välja pakkunud nimekirja majanduslikest vahenditest kõigi nende kolme direktiivi osas peamine mõte on edendada üleminekut ringmajanduse suunas ja see on meie arvates hea, samuti on oluline, et ettevõtetele luuakse stiimulid jäätmekäitluse edendamiseks, aga ma arvan, et me peaksime mõtlema väga ettevaatlikult või tähelepanelikult selle üle, kui üksikasjalikud need nimekirjad ja vahendid peaksid olema. me peame seda teemat veel töö käigus arutama. rahvapartei jagab raportööri seisukohta, et oluline on äh, aruandluskohustust liikmesriikide jaoks lihtsustada, äh, vähendada bürokraatiat äh, ning samuti on väga hea, et raportöör on juhtinud tähelepanu probleemidele, mis meil on elektri ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemisega. kõik jäätmed, mida eraldi kogutakse, neid tuleb ka korralikult käidelda Äh, mitte ühiselt, sest muidu ei ole ju mingit mõtet eraldi kogumist läbi viia ja äärmiselt oluline on, et inimesed tõesti hakkaksid uskuma, et taaskasutus ja ümbertöötamine midagi muudab, nii palju minu poolt, härra esimees. aitäh, lugupeetud äh, proua Virkunen ja proua Van Bremt, kes asendab proua Moodit, kes ilmselt on praegu Inglismaal, jah. mul on väga hea meel teda asendada, sest ta teeb Ühendkuningriigis praegu väga olulist tööd. ja eh, kui nemad referendumi võidavad, siis ma olen valmis teda asendama alati. aga nüüd läheksin siis teema juurde. Eh, proua Moody on pakendi ja pakendijäätmete direktiivi variraportöör ja tahaksin juhtida tähelepanu mõnele äh, asjale jah, taaskasutuse edendamine, me kõik teame, et see teema on oluline, sellepärast et eh, kui me seda ei tee, siis laiendatud eh, eh, tarbi, tootja vastutus viib üha uutele materjalidele, aga seal ei ole nende jaoks turgu, nii et, et me e, peaksime vaatama siin, mis puudutab plast, e, kõike plastpakendeid, klaaspakendeid ja nõnda edasi. niisiis, e, pakendid peaksid üleüldse olema jätu, jätkusuutlikult, selleks et kogu see süsteem toimiks korralikult, tuleb hoolitseda selle eest, et oleksid stiimulid tootjatele, et nad toodaksid keskkonnasõbralikumaid pakendeid ja meie leiame, et äh, need tarbijad, kes selliseid pakendeid äh, kasutavad, neil äh, peaks olema kehtima ka teatud maksusoodustused ning ja me peaks ka looma soodustusi nendele tarbijatele, tootjatele, kes kasutavad näiteks klaaspakendeid, taarat, mida saab uuesti kasutada. niisiis Äh, võib-olla peaks kehtestama ka uued äh, reeglid siis äh, pakendite märgistamiseks, mis näitavad, kuivõrd keskkonnasõbralik ja taaskasutatav see pakend on. ja nüüd mereprügi, merekeskkond on selline, kuhu pakendijäätmed tihti jõuavad ja me tahaksime pakkuda välja siin rangema sõnastuse, et tõesti merre sattuva prügi hulka vähendatakse. ning lõpetuseks äh, kord, ükskord kasutatavad äh, pakendid, mida on võimalik ümber töötada, me leiame, et äh, me peaksime edendada ümbertöötamise kultuuri, taaskasutuse kultuuri ja loomulikult tervitame kolleegide seisukohti, kuidas seda teha. niisiis, nii palju proua Moodilt, aitäh. aitäh. meil on ka proua Saborska ja nii palju, kui mina tean on täna härra Roil proua Saborska. jah, sain temalt paberid, nii et ma loen mõned tema punktid ette, ta täna kahjuks ise ei saanud siia tulla. ma tema kõikide punktidega nõus ei ole, aga arutelud veel käivad. mis puudutab jäätmete äh, ennetust, siis need vabatahtlikud liikmesriikide jäätmeennetusindikaatorid peaksid olema jäätmeprogrammides sees ja ta leiab, et siin on võimalik ka majanduslikke stiimuleid juurde luua. mis puudutab prügi põletamist ja prügistamist, siis Euroopa Liidult toetust ei peaks saama, see peaks olema lubatud ainult väga rangete tingimuste tingimustega, sellepärast et jäätmehierarhias on see ju tõesti viimastel kohtadel. Äh, selge, et põletamisreeglid peaksid olema kirjas ja biojäätmete puhul peaks see olema keelatud toidujäätmete puhul leiab ta, et siin peaks olema veel üks eraldi eesmärk Euroopa Liidul, mina olen selles osas küll e-, skeptiline peale selle tahab ta ka mereprügi direktiivi sisse kirjutada ja toob välja, et laiendatud tootja vastutuse puhul on tema positiivselt meelestatud ja teeb ka konkreetseid ettepanekuid selle kohta. nüüd riiklikud tegevuskavad, proua Zaborska toetab äh, vabatahtlikke äh, tegevuskavasid liikmesriikides, kus pannakse siis paika see, kuidas eesmärke soovitakse saavutada ja peale selle teete ka mõned ettepanekud definitsioonide kohta, mis ta tahab sisse viia veel meie ettepanekusse. nii palju siis lühidalt, ta rõõmustab juba praegu koostöö üle ja need on need mõned märkused, mis ta palus mul teile edastada, aitäh! aitäh! konkreetsed märkused? proua Saborskalt. härra Javor, palun, teine voor teile. aitäh, härra esimees! ma alustaksin kolme üldisema märkusega esiteks, äh, kui komisjon poolteist aastat tagasi ringmajanduse paketi vastu võttis, siis võttis selle tagasi, siis ta ütles, et nad tulevad välja uue, palju suuremate eesmärkidega paketiga ja kuhu oleks siis ka ringmajanduse tootmise pool kaasatud. see ei ole aga olnud tõsi, sellepärast et see ettepanek Äh, mille komisjon parlamendile edastas, ei sisalda suuremaid eesmärke kui eelmine ettepanek, seal on pigem eesmärgid väiksemad ja ta ei kata ka tootmise poolt, nii et äh, mul tuleb äh, öelda, et mul on tõesti väga kahju, et komisjon lubas meile midagi, mis polnud tõsi. teine üldine märkus. ma juba mainisin seda et me räägime siin neljast erinevast sõltumatust küsimusest, aga väga tähtis on, et me järjekindlalt nende küsimustega tegeleksime ja vaataksime, et seadusandlus selles neljas punkti osas oleks kooskõlas. nüüd realistlikud eesmärgid. vastupidiselt ECR fraktsioonile meie rohelised leiame, et meil on vaja suurte eesmärkidega saavutatavaid eesmärke kui liikmesriigid ja komisjon koostööd teevad ja meil tõesti tuleb need kõrged eesmärgid paika panna, neid siis ka saavutada. mis puudutab jäätmete raamdirektiivi, siis mul on väga kahju, et äh, ei ole äh, toidujäätmete ja merejäätmete, äh, mereprügi kohta mitte mingeid äh, eesmärke tehtud, me teeme siin ettepanekud viiskümmend protsenti neid jäätmeid vähendada aastaks kaks tuhat kolmkümmend oleks täiesti mõistlik, sest tegemist on suure probleemiga, eriti just äh, merejäätmete puhul. nüüd olmejäätmed, tööstusjäätmed, me tõesti räägime väga palju olmejäätmetest, aga ka tööstusjäätmed on väga tähtis küsimus ja täiesti välja on jäetud siin põllumajandusjäätmed samal ajal kui põllumajandusjäätmed moodustavad suure osa äh, prügist, äh, mida tuleks samamoodi hallata korralikult ja jätkusuutlikult. järgmiseks on tähtis ka ohtlikud ained välja tuua ja need jäätmetest eemaldada, sellepärast et nende jäätmete ümbertöötlemine sõltub osaliselt ka sellest, mis prügiga on tegu. kui tegemist on ohtlike ainetega, siis on väga raske neid ümber töödelda samamoodi tuleb ka välja tuua see, et äh, komposti ja biojäätmete äh, kohustuslik kogunemine on väga tähtis eesmärk, võiks olla kuuskümmend viis protsenti aastast kaks tuhat kakskümmend viis. ja peale selle kutsun üles ka taaskasutuse eesmärke äh, kõrgemale tõstma ringmajanduses. ma mainisin juba prügilate puhul seda, et meil tuleb ähm, äh, illegaalseid äh, illegaalsete prügilate vastu võidelda ja samamoodi tuleb meil näha ka jõupingutusi tootmise poolel. mis puudutab nüüd pakendeid ja pakendijäätmeid, äh, siis jällegi ja seda juba mainis ka raportöör härra Ferreira, et meil on vaja selgeid definitsioone ja kõrgeid eesmärke mis puudutab eesmärke, siis ma leian, et äh, taaskasutuse määr peaks olema kaheksakümmend protsenti aastal kaks tuhat kolmkümmend, see on kooskõlas eelmise ringmajanduse paketiga, mille pakkus välja veel eelmine komisjoni kolleegium. siis äh, see, kuidas me siin äh, taaskasutust ette valmistame, me peame vaatama, et see ei läheks ringmajanduse eesmärkidega äh, Äh, vastuollu, me peame pakendite puhul ka vaatama, kuidas paika panna saavutatavad eesmärgid taaskasutuseks. ja lõpetuseks, meil on vaja ka harmoniseeritud äh, jäätmehaldussüsteeme kogu Euroopas, meil peaks olema ka selged jäätmekäitlusmärgistused kogu Euroopa Liidus, selleks et tarbijatel oleks selgus majas ja nad saaksid paremini aja, kuidas jäätmete öö, äh, märgistamine erinevates liikmesriikides käib. aitäh! aitäh, kallis kolleeg! ja nüüd proua Simona Bonafé, palun. saate võimaluse esitleda ENVI komisjoni mõtteid ja teie vastutate ka kõikide nende raportite eest, nii et meil on väga hea meel teid nüüd ära kuulata, palun. aitäh, härra esimees, tõesti, tegemist on väga tähtsa võimalusega, mille te nüüd mulle annate. homme Keskkonnakomisjonis räägime me ka kogu sellest paketist. ma tooksin teile välja mõned mõtted kogu paketi kohti, nelja direktiivi kohta. mitte ainult sellepärast, et ma olen raportöör nelja direktiivi kohta, vaid ka sellepärast, et mina usun, et tegelikult ainult formaalselt on meil siin tegemist nelja erineva ettepanekuga. aga tegelikult de facto on meil vaja see kõik ühte raamistikku panna. me ei räägi siin ju mitte sellest, et meil on siin äh, jäätme- ja keskkonnapoliitika, äh, mis vajab väljatöötamist, vaid me peame Euroopas looma äh, uue tööstusmudeli ja sellega läbi suruma. tegemist peaks olema jätkusuutliku tööstusmudeliga, mille puhul luuakse töökohti, majandus kasvab ja millega ka meie majandus muutub konkurentsivõimelisemaks. me teame, et meil ei ole maavarasid ja ressursse väga palju Euroopas, me teame, kui palju mõjutavad maavarad ja ressursid ka tootmiskulusid. kui nüüd öö, taaskasutust tõsiselt võtta, siis meil on tõesti võimalik ka Euroopa konkurentsivõimet vägagi palju parandada. suur tänu teile, et te mind siia kutsusite. see, mida ma kuulsin praegu raportööridelt ja variraportööridelt, see kõik meeldis mulle väga. ja kohe kindlasti aitavad need ettepanekud meie ettepanekut parandada. nüüd sisulised küsimused, kõigepealt eesmärgid. siin tuleb mul öelda, et väga hea oli näha, et äh, prügila ettepanekute puhul, aga ka taaskasutuse eesmärkide puhul ja ka pakendijäätmete puhul on äh, uuesti välja toodud need äh, eelmise komisjoni ettepanekud, äh, mis meie ka üle võtsime ja mille üle me eelmisel aastal Peedikäineni raportiga äh, siis, eh, mille üle me siis Peeti Käineni raportis hääletasime. väga tähtis on olla pragmaatiline, tegemist on eesmärkidega, mis teatud liikmesriikides on juba saavutatud, nii et nende eesmärkide saavutamine on võimalik. jah, see loomulikult on ka nendel õigus, kes ütlevad, et me peame arvestama ka sellega, et meil on kakskümmend kaheksa erinevat liikmesriiki, kus olukord on erinev. aga see ei tähenda minu arvates seda, et me sellepärast äh, ei peaks panema suuri eesmärke paika. Need liikmesriigid, kes on teistest maha jäänud, ka nemad peaksid neid eesmärke täitma hakkama. mõned liikmesriigid on juba öelnud, et nad äh, on mõelnud selle peale, on mõelnud selle peale, kuidas tõukefonde paremini kasutada, kuidas äh, oma ringmajanduse taristut paremini ära kasutada ja nii edasi siin räägiti väga palju äh, ka ajast. eelmisel nädalal täiskogul volinik Kadanen ütles, et ka Junckeri kava on loonud väga palju erinevaid võimalusi ringmajanduse sisseviimiseks ja projektide loomiseks mina leian, et me peaksime võimalikult kiiresti selged reeglid paika panema selleks, et investorid äh, saaksid hakkama ähm,, hakata arvestusi uute projektide jaoks tegelema, tegema meil on väga tähtis uus tööstuslik mudel luua ja selle kaudu oma ettevõtteid konkurentsivõimelisemaks muuta. see on minu arvamus eh, eesmärkide kohta ja ma leian, et me peaksime aruteludes keskenduma mitte ainult eesmärkidele. esimeseks sammuks on kohe kindlasti ennetamine, jäätmete tekkimise ennetamine eh, see on meie ettepanekutes kirjas, komisjoni ettepanekus ja ka nendes ettepanekutes, mida mina kavatsen teha ja mida ma olen lugenud. ja mitte ainult sellepärast, et meil oleks siin ette nähtud meetmed teatud pakendite sisseviimiseks, rohkemaks kasutamiseks kõige tähtsam on ju tegelikult pakendite vähendamine, seekaudu oleks meil juba vähem äh, prügi ja seega me oleksime juba ringmajanduse sisse viinud. nii et me tegelikult juba eelnevalt oleme kõik vajalikud meetmed loonud, äh, millega meil on võimalik äh, ähm, prügi vähendada, pakendeid vähendada, kasutada taaskasutatavaid materjale ja nii edasi väga tähtis on hoolitseda ka selle eest, et ressursse tõhusalt kasutatakse. nii et tõesti, ennetustöö mängib väga tähtsat rolli selle paketi puhul, isegi nii tähtsat rolli, et ma leian, et tegemist on ühe keskse küsimusega. veel üks äh, keskne küsimus ringmajanduse paketi puhul. seda mainiti ka juba enne. nimelt, et äh, turg peab, me peame nii esmaste kui ka teiseste Eh, toorainete turgu toetama, meil on vaja lihtsustatud menetlusi, meil on vaja tööstusettevõtete koostööd, me peame menetlusi lihtsustama, eh, prügi vähendama ja nii edasi. ei, me peame hoolitsema ka sellest, et eh, nende meetmete kasutamine ei tooks endaga kaasa konkurentsimoonutusi turul mul on üks pretensioon, siin öeldi, et meil on siin erinevad arvestusmeetodid taaskasutamise äh, kohta. mina leian, et meil on vaja ühte arvutusmeetodit, äh, sest see võib, vastasel juhul võib see endaga kaasa tuua ka konkurentsimoonutusi turul, kui meil on erinevad arvutusmeetodid. Äh, siin räägiti linnajäätmetest ja olmejäätmetest ja, ja tõesti, selle paketiga äh, on mõeldud ka linnajäätmeid. seitse protsenti kõikidest jäätmetest on linnajäätmed ja sellepärast tuleb meil muidugi midagi ära teha tööstusettevõtete jäätmete puhul ja mitte ainult selleks, et äh, me vähendaksime prügi, vaid et lihtsalt hakataks ka taaskasutama jäätmeid ja ma arvan, et meil oleks kõik tingimused luua, et meil oleks võimalik ka Singmalise pakett Euroopas täielikult ellu viia aitäh, proua Bonafé, teie märkuste eest. ma loodan, et homme on ka mõned meie raporti, raportöörid kohal keskkonnakomisjoni koosolekul. ja nüüd annan Euroopa Komisjonist keskkonna peadirektori esindajale sõna. Julius Langendorf, teil on sõna, palun You, uh, Chair, for, uh, us... aitäh, härra esimees, et annate meile mõned minutid. And, uh... nii täna kui homme me põhiliselt kuulame, kuulame teie soovitusi ja järgnevatel kuudel jääme teiega ka ühendusse mõned üldised märkused äh, raportite eelnõude kohta, mis on, äh, mille on välja töötanud raportöörid siin komisjonist. on täiesti selge, et te toetate seda üldist äh, kurssi, et meil oleks parem jäätmehaldus, selge hierarhia ja see kohe kindlasti on üks eeltingimus ringmajanduse elluviimiseks ja te olete ka täiesti selgelt välja toonud selle, et nii eesmärgid kui ka poliitikameetmed, poliitilised poliitikameetmed kui ka teised meetmed mängivad väga tähtsat rolli selle eesmärgi täitmisel. kui me räägime eesmärkidest, siis tuleb üldisemalt äh, mõelda selle peale, et äh, milliste jäätmete jaoks me tahame eesmärke seada, milliste jaoks me tahame neid Euroopa tasandil teha äh, ja milliste jäätmete puhul oleks võib-olla eelistada seda teha riiklikul tasandil ja et millised need eesmärgid siis olema ja kuidas neid paika panna. ma toon mõned näited nende märkuste kohta, mis ma just praegu tegin. meie oma ettepanekus ja tegelikult eelnevalt oleme me ka parlamendis juba sellest rääkinud et mis puudutab olmejäätmeid, siis meie leiame, et meil peavad olema kõrged eesmärgid ja kui te vaatate seda et, et kuuskümmend viis protsenti taaskasutust kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, siis see on tõesti suureks eesmärgis, aga me peame arvestama, milline on tegelik olukord kohapeal liikmesriikides ja sellepärast meie oma äh, ettepanekus oleme ka ülevaatamisklausli ette näinud aastaks kaks tuhat kakskümmend viis, et äkki saame tõsta isegi seitsmekümne protsendi peale, kui meile tundub, et edusammud on olnud piisavad ja et see on saavutatav. nii et meil on siin väga selge analüüs ja ka korralik mõjuhinnang ja üleüldiselt veel, kui me räägime võimalikest uutest Euroopa Liidu tasandil eesmärkidest, siis me tahame ka selgelt ja korralikult olukorda analüüsida, näha, millised on ka mõjud. näiteks eesmärgid äh, mis on jääkõli peale pandud, siis me praegusel hetkel ei toeta seda eesmärki sellisel kujul ilma korraliku analüüsita. ja sama kehtib ka taaskasutuse eesmärkide kohta, ka siin on meil vaja korralikke korralikku analüüsi, nii nagu see on välja pakutud ka raportis ega komisjoni ettepanekus mõtlesin just äh, tööstusjäätmeid, komisjon on äh, näiteks äh, siin välja pakkumas raportid aastaks kaks tuhat kakskümmend viis, mis põhineks siis põhjalikul analüüsil, et meil oleks siis taaskasutuse eesmärgid ka tööstusjäätmete kohta me leiame, et Euroopa tasandil on meil vaja eesmärke ja sellepärast komisjoni ettepanekus praegusel hetkel ei ole ka toidujäätmete kohta eesmärki paika pandud, sest meil on vaja kõigepealt selgeks teha metodoloogia, enne kui me hakkame mingit selget äh, eesmärki paika panema komisjoni ettepaneku näol ja see tähendab ka seda, et me peaksime ka täpselt aru saama kohaldusalast ja ka toidujäätmete definitsioon peaks olema siis ka paika pandud täpselt samamoodi nagu ka metodoloogia siis meie oleme muidugi võimel, valmis ka uusi eesmärke äh, välja töötama, aga kõigepealt tuleks siiski olukorda korralike andmete põhjal analüüsida ja veel läbi viia ka korralikud mõjuhinnangud. siis meetmed. on täiesti selge, et siin toetatakse väga palju majanduslike meetmete kasutamist äh, just jäätmete raamdirektiivis artiklis neli on see kirjas, siis on põhjenduspunkt seitse, kus on välja toodud terve rida majanduslikke stiimuleid, mida võib kasutada. härra Telitška on soovitanud ka eri, eraldi direktiividele veel ka lisad panna. ma arvan, et äh, selle üle tasuks siiski arutada jäätmete raamdirektiivi ähm, aruteludes, äh, selle asemel, et me paneksime igale direktiivile eraldi lisad paika aga see mõte üleüldiselt, et äh, majanduslikud meetmed ähm, võiksid rolli mängida, on ka selgelt äh, meil kirjas. intellektuaalsete äh, õiguste puhul siin on meil ka oma spetsiifilised eesmärgid, nagu näiteks kulude katmine, kuidas seda kõike kasutatakse Eh, see tuleb veel paika panna ja millal need eh, eh, siin tuleks laiendatud tootja vastutuse reeglid ka täpselt paika panna, me peaksime vaatama täpselt, kellele me saame need kohustused peale panna, kas neid kohustusi tuleks laiendada ja nii edasi. aga selle üle tasub mõelda. nüüd siis äh, pakendid ja pakendijäätmete direktiiv. siin jällegi me leiame, et nii eesmärkide puhul kui ka üleüldiste eesmärkide puhul on teatud murekohti just eesmärkide puhul, sest see, mis on välja pakutud äh,, tähendab seda, et kui taaskasutuse eesmärke ei täideta, siis me paneme kõik need pakendid energia tootmise ja see tegelikult õõnestab meie kliimaeesmärke. Äh, voliniku ettepanekud on mõistlikud, meil ei ole siin lisa ega juurde vaja, sellepärast et suurem osa liikmesriikidest on juba need pakendi eesmärgid äh, saavutanud praegusel hetkel. siis ja kohe lõpetan, härra esimees see ettepanek, et äh, meil on vaja tasakaal saavutada siseturu eesmärkide ja keskkonnaeesmärkide vahel, seda toetatakse ka, see tuleb välja lõikest kaheksateist, me peame olema siin ettevaatlikud, sellepärast et pakendidirektiiv põhineb juba praegu väga õrnal tasakaalul. aitäh! kolleeg Pohe and kolleeg kolleegid Pohe ja Ferreira teie viimased sõnavõtud, palun. Äh, vabandust, et äh, pidin teie kõne vahele segama. aitäh selle eest, et mulle sõna andsite, tahaksin tänada kõiki kolleege äh, nende kommentaaride ja ettepanekunete eest, mis puudutasid minu arvamuse eelnõu tahaksin tänada kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid ja meil on võimalik ähm, veel kasu, kohtuda ka kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamiseks, äh, tahame kokku panna sellise teksti, mis tõesti on parlamendi ambitsioonide tasandil üleminekul ringlusmajanduse, ringmajandusele teatud sätted selles ettepanekus vajavad täiendamist ja täpsustamist selleks, et tagada kooskõla kõigi teiste jäätmedirektiividega. samuti on vaja tugevdada sünergiat erinevate õigusaktide vahel ja äh, nende eesmärkide vahel. me peame vaatama, millised on näiteks need täpsed definitsioonid, äh, kuidas me saame olemasolevaid vahendeid täiendada ja kasutada ja äh, samuti peame kindlalt paika panema, kes vastutab jäätmete käitluse eest kogu tarneahela raames äh, nii et, et meil toimub peatselt kohtumine variraportööridega, see kohtumine toimub juulis Strasbourgis ja seal tahaksin keskenduda just nimelt definitsioonidele ja ambitsioonidele, sellepärast et mulle tundub, et need on küsimused, kus meil on kõige rohkem lahkarvamusi. aitäh! Todos os contributos e manifestar Äh, sooviksin tänada kõiki nende panuste eest, ütlen selgelt välja, et äh, soovin väga variraportööridega koostööd teha ja ka teiste kolleegidega, kes on sellest teemast huvitatud. Äh, paar lühikest kommentaari minu poolt. kõigepealt eesmärkide kohta ja selle kohta, kas need on realistlikud. mulle tundub, et kui me läheneme ettepanekule realistlikumalt, siis peaksime me vaatama mitte ainult eesmärke, vaid seda aja, ajakava, mis meile on antud eesmärkide täitmiseks. see, kui me määrame lihtsalt eesmärgi, see võib olla ebarealistlik, kui eesmärk on vaja saavutada homseks, võib-olla ülehomseks on see juba realistlik. teiseks tuleb äh, arvestada erinevate liikmesriikide erinevaid lähtepositsioone selles küsimuses. Äh, mitmetel liikmesriikidel ei ole kindlasti eesmärkide saavutamisel mitte mingisugust probleemi, üks, mis tahes äh, aja, ajakava korral, teistel liikmesriikidel kindlasti tekib neid probleeme. mõnel liikmesriigil on pisemaid probleeme, mõnel kindlasti suuremaid, seega olukord on väga mitmekesine. proua Bonafei rääkis samuti sellest me peame toetama neid liikmesriike, kes on eesmärkide saavutamisest kõige kaugemal ja ma olen temaga selles küsimuses täiesti nõus, aga kahjuks äh, ei tundu mulle, et seda on piisavalt arvesse võetud, me peame äh, tõukefonde võimalikult palju ära kasutama, äh, ütlesite te, jah, muidugi, aga seda juba enne eesmärkide ülevaatamist. Junckeri fondide kasutamine, jah, muidugi, kuid pärast esialgsete tulemuste nägemist on näha, et äh, mitmes liikmesriigis on olukord väga murettekitav, äh, eriti selles osas, kuidas kasutatakse Junckeri fondi. mitmel liikmesriigil on raskusi fondidele juurdepääsemisega. olen äh, mitme küsimusega ka nõus, kui me seame uued eesmärgid, siis on vaja ka uusi ressursse, mille abil need eesmärgid saavutada. me ei saa ju eeldada, et uued eesmärgid suudame vanade vahenditega saavutada minu ettepanek oleks järgmine. me peaksime kasutama ainult, ainus, ainukest muutujat, mida me saame, ajakava muutmine, seega liikmesriigid, kellel on kõige rohkem probleeme, me peame tõele silma vaatama, nad ei suuda ülehomseks neid eesmärke saavutada. eesmärke endid ei tule tuua madalamale, vaid me peame saama aru, et teatud juhtudel võib nende eesmärkide saavutamine liikmesriikides võtta veidi rohkem aega. muidugi kindlatel tingimustel. esiteks äh, järk-järguline äh, üleminek äh, teiste liikmesriikide taseme saavutamiseks. me võime öelda, et mõned liikmesriigid ei ole teistega samal tasand, tasandil, aga nad peavad järk-järgult selle tasandi poole liikuma seega järk-järgult äh, liiguvad need äh, liikmesriigid eesmärkide poole, mitte eesmärkidest kaugemale. seesugused äh, tagatised aitaksid tagada, et manööverdamisruumi on vähe, liikmesriigid ei saa oma vastutusest taganeda ja samuti võetakse arvesse liikmesriikide erinevat lähtepositsiooni ja et mõnel liikmesriigil võtab eesmärkide saavutamine aega rohkem. raportis mainitakse ka uusi vahendeid liikmesriikidele ning liikmesriikidele antakse soovitused, milliseid äh, nad peaksid rohkem arvesse võtma. ning lõpetuseks äh, komisjoni esindaja arvamus äh, ma ei leia, et meil tuleks niivõrd selle küsimuse üle muretseda, keskkonnaalased eh, eesmärgid ühisturul ei ole ohus, me lihtsalt püüame rõhutada seda, kui tähtis on eh, sellest eh, tasakaalus üks külg, ilma et me seaksime kahtluse alla teist külge. me peame rõhutama, kui oluline see on. ja järgime ka seda loogikat, mis selles küsimuses esile kerkib. suur tänu teile kõigile teie rasket töö eest eriti teile kõigile, kes te siin veel kohal olete, suur tänu teie kannatlikkuse eest. tundub, et mitte kõik meist ei jõudnud hommikuse seansi lõpuni vastu pidada, pärastlõunase, pärastlõunane seanss algab kell kolm, proua Pienkovska, volinik on siis seal ja ma kutsun teid kõiki selle sessioonil osalema. muudatusettepanekute tähtaeg muudatusettepanekute tähtaeg on kuueteistkümnes juuni kell kaksteist, kuueteistkümnes juuni lõuna kell kaksteist. kõike paremat järgmiseks kaheks pooleks tunniks teile ja kohtume peatselt